tšehhi keeles on need dokumendid, sellepärast loen tšehhi keeles ette. Hennis Plašard a pan Luis Bonte pisemne oznaam-. Plašard ja Bossete saatsid meile kirjalikult, et äh, nad äh, Nad astuvad oma Euroopa Parlamendi saadiku kohalt tagasi, sest nad valiti Hollandi parlamenti